meil päevakorras Kraameri raport, mis puudutab Euroopa transporditehnoloogia strateegia edendamist Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides ja kohe saabki sõna härra raportöör, palun. It's okay ah.. mikrofon, palun kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu variraportööridele, meie koostöö oli suurepärane, tulemus on väga hea ja enamus transpordikomisjonist ka toetas seda raportit. algatusraport on meie vastus komisjoni teatisele, mis puudutab äh, teadustööd ja innovatsiooni tulevases äh, liik-, transpordistrateegias ja ka töö, transpordistrateegiates me olime kõik veendunud, et praegune süsteem ei ole piisav ja seda tuleb parandada. raporti eesmärgiks on Euroopa Liidu poliitikat viia kooskõlla meie eesmärkidega, kliimakaitsega kooskõlla viia. selleks tuleb meid ressursse tõhusalt äh, kasutada, me ei soovi, et tehtaks topelttööd teadusuuringutes. me soovime bürokraatlik bürokraatiat vähendada selleks, et VKE-del oleks lihtsam Euroopa Liidu vahendeid kasutada ja me soovime ka piiriüleseid projekte toetada. kui me mõtleme ja vaatame näiteks raudteed, siis tegemist on korraliku lapitekiga ja lüngad on just seal, kus on äh, piirid. nii et tegelikult Euroopa lisandväärtust, mille nimel me oleme kakskümmend aastat töötanud, ei ole me veel saavutanud ja otse loomulikult tuleb meil paremini ka aru saada, mis on innovatsioon. me rääkisime mitte ainult tehnoloogilisest innovatsioonist ka, vaid ka inimeste käitumine peab muutuma. et see on võimalik, seda on võimalik näha ka selles osas, et inimesed ei leia enam, et neil peab ilmtingimata olema auto, nii nagu viiekümnendatel ja kuuekümnendatel aastatel. kuidas seda kõike saavutada? tehnoloogianeutraalse, tehnoloogianeutraalne poliitika kõikides eluvaldkondades me ei saa lihtsalt ühte valdkonda võtta. elektriajamiga autodel on eelis ainult siis, kui eh, kogu tema elutsükkel on parem, nii tema tootmine, kasutamine kui ka hiljem äh, Äh, tema romulasse viimine oleks keskkonnasäästlikum kui praegu. nii see kahjuks praegu veel ei ole ja sellepärast tuleb rääkida tehnoloogia neutraalsusest ja eesmärgile pühendumisest, mitte sellest, kuhu, kuidas selleni jõuda, sest mina ei ole insener ja väga paljud variraportööridest ei ole ka insenerid, nii et me ei tea seda peale selle peavad Euroopa Liidu institutsioonid olema eeskujuks ka. meie liiklusteenistus peaks töötama jätkusuutlikuks, siin tuleks jällegi mürataset vähendada ja ka heitmekoguseid vähendada. me soovime ühist andmepanka Euroopa Liidus koos kõikide äh, uurimisprojektide ja nende tulemustega, see peab olema läbipaistev peale tä-, selle on väga tähtis ka erinevate transpordiliikide omavahel ühendamine jalgsi käijatest kuni autodeni, lennuki kasutajateni, see kõik peab olema kooskõlas, ei ole mõte vaadata, vaadata ainult ühte või teist valdkonda. tähtis on, et me vaataksime kõike eh, ühtemoodi me jõudsime ka kokkuleppele selles osas, et siiamaani ei ole piisavalt tegeletud ka tervise ja liiklusohutusega ja eriti on mul hea meel selle üle, et mürataseme vähendamise osas olime me kõik ühel nõul, kaks-kolm aastat tagasi see veel niimoodi ei olnud. me teame, et rongid, keskkonnasäästlikud rongid on tuleviku jaoks ähm, kõlbavad ainult siis, kui meil on võimalik mürataset vähendada ja esimesed uuringud näitavad, et meil on võimalik ronge ümber ehitada, meil läheb umbes kaks miljardit eurot kaksma ja meil on võimalik mürataset poole võrra vähendada teiselt poolt on meil aga kümme miljardit eurot, mida on ähm, müraseinade ehitamiseks kasutatud. nii et meil on võimalik kõike teha säästlikumalt ja tõhusamalt ja, ja kõik võidavad sellest protsessist ja sellega, seda protsessi soovime me ka selle raportiga käima lükata. suur tänu, härra raportöör, nüüd on neli inimest soovinud sõna saada ja kõigepealt saab sõna härra Erik Panki, palun elnök úr! härra president, tahaksin välja tuua kaks punkti ja paari sõnaga kommenteerida. kõigepealt ühistransport. ma olen nõus sellega, et äh, ühistransport on tähtis. väga tähtis on, et meil oleks võimalik erinevaid transpordiliike omavahel ühindada meil tuleb erinevate transpordiliikide võrgustikud omavahel ühendada selleks, et vähendada äh, äh, saastamist. peale selle tuleks mõelda ka alternatiivsete energiaallikate peale, elektriajamitega autod, biokütuseid kasutavad autod, need on meie tulevik. teine punkt äh,, raportis pööratakse tähelepanu selle peale, et liiklusvahendid oleksid ohutud ja ei rikuks tervist ja et me ka ennast liigutaksime rohkem, ehk et me rohkem kõnniksime jala ja sõidaksime jalgrattaga ja eriti seda just linnas. proua Tantšile, palun. suur tänu, president. jätkusuutlik transport nõuab seda, et mõistetaks transpordiahela erinevaid etappe ka Euroopa erinevates piirkondades, selleks et regioonide vahelisi erinevusi kaotada ning tööjõu liikuvust paremaks muuta, tuleb tähelepanu pöörata piirkondade vahelistele ühendustele ja piiriülestele ühendustele. peab olema paigas ka järelevalvesüsteem, mis käsitleb äh, teadus- ja areng-, innovatsiooniuuringuid transpordivaldkonnas, see on kasulik kõikidele liikmesriikidele ning äh, piirkonnad peaksid saama regulaarselt tasuta infot selleks, et kõige paremini ära kasutada ka transpordialast äh, äh, abi Euroopa Liidust. proua Bilbao. suur tänu, härra president suur tänu tehtud töö eest. suur tänu, tõesti, teiega oli suurepärane koostööd teha. tõesti, tegemist on võtmetähtsusega küsimusega Euroopa transpordis. on väga tähtis, et me kaasaksime ka erinevad transpordiliikide kasutajad, et me arvestaksime ka piirkondlike omavalitsuste Äh, arvamusega, kui me töötame välja nutikat transporti. me peame hoolitsema selle eest, et inimeste mentaliteet muutub, et äh, meil oleks võimalik neid uusi erinevaid liikumisvahendeid kasutada. Äh, kohalikud omavalitsused peavad iga päev võitlema nende transpordiprobleemidega, mis puudutavad väga paljusid kodanikke. kodanikud on näinud, et on võimalik oma mõtlemist muuta. meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et toetame rohkem innovatsiooni. innovatsioon eh, toimib tavaliselt kiiremini kui avalik haldus. avalik haldus peab uutele lahendustele olema avatud. tähtis on, et meil oleks eh, eh, rohkem erinevaid keskkonnasäästlikke sõidukeid. suur tänu ja järgmisena härra Ferreira, palun. suur tänu, härra president innovatsioon on kohe kindlasti väga tähtis nii nagu see on ka siin raportis kirjas. väga tähtis on see selleks, et välja töötada nutikat transpordivõrgustikku, mis oleks jätkusuutlik ja tõhus. Need kuuskümmend lõiget siin raportis. Nendes ei räägita mitte sõnagagi sellest, milline on tavaolukord paljudes liikmesriikides, milline on reaalne olukord. reaalsus on selline, et Äh, ühistransporti doteeritakse, Troika nõuab seda. samal ajal aga nüüd pandi siin ühistranspordile kahekümne protsendile maks peale, mistõttu transporti on vähem ja kvaliteet on halvem meie liikuvust vähendatakse ja sellepärast igaüks äh, eelistab pigem sõita oma autoga, seega on ka, ka energia tarbimine tõusnud, see ei ole absoluutselt kooskõlas selle jätkusuutlikkusega, mida nõutakse siin raportis. tehakse küll ilusaid sõnu jätkusuutlikkuse kohta, aga tegelikult tuleb midagi ära taha ka selleks, et inimestel oleks võimalik ka jätkusuutlikult liikuda. siin on tegemist suurte vastuoludega. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel proua Reding, palun. president. härra president, komisjon tahaks tänada raportööri härra Kramerit ja ka Transpordikomisjoni ning ka kogu parlamenti selle eest, et te toetasite meie ettepanekut teadusuuringud ja innovatsioon äh, transpordivaldkonnas ja te olete sellele suurt tähtsust omistanud. see on transpordi jaoks oluline, aga see on ka kasvu, äh, kasvu ja töökohtade jaoks väga oluline. kõige rohkem tahaksin teid tänada nende paljude konkreetsete soovituste ja ettepanekute eest ning komisjon vaatab need läbi ning võtab kindlasti paljud neist ka töösse, sest need aitavad meil Horisont kakskümmend kakskümmend äh, raames transpordisüsteemi paremaks muuta, nõnda et see on veel palju tõhusam, kasutajasõbralikum süsteem, et me saaksime saavutada liikuvusega seotud eesmärke saavutaksime, need, tänan teid väga nende väga konkreetsete e, ettepanekute eest, need lähevad kõik kindlasti arvesse, suur tänu. suur tänu, proua volinik, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme keskpäeval nii ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on proua Kleva Keekuši raport, mis puudutab energiatõhususe meetmete rakendamist ja mõju ühtekuuluvuspoliitikas ja